kohta. tervitan siin äh, Itaalia peaministrit Matteo Renzit, teil on sõna, härra peaminister. härra president härra schulz austatud euroopa parlamendi liikmed ma võin ainult toetada parlamendi presidendi sõnu selle kohta, mis toimus seitsekümmend viis aastat tagasi Auschwitzis, seitsekümmend aastat tagasi Auschwitzis ja ma võin ainult üle korrata, kui äh, tähtis on võidelda selliste Euroopas toimunud sündmuste vastu, mõtleme kas või lähipäevadele, aga tuleb mõelda ka tulevastele põlvkondadele. ma arvan, et teie kommentaarid, härra president, on hea sissejuhatus sellele, millest ma tahaksin rääkida, nimelt selleks, et teha kokkuvõtteid kuuekuisest Itaalia Euroopa Liidu eesistumisest. Kreeka eesistumise ajal mõtlesime, kas rahvaesindajad, poliitikud, Euroopas, mis peaks kajastama meie suuri unistusi, kas nad on valmis vastutust võtma Euroopa ei äh, tähenda ainult ajaloolist mälu, Euroopa tähendab ka meie tulevikulootusi, meie võimalusi tulevikus, see ei tähenda mitte ainult muresid ja me tahtsime tõesti äh, vastata nendele väljakutsetele, mis Itaalia eesistumise ees seisid muidugi ähm, meie käest küsitakse, ähm, mida te olete teinud, mida te olete saavutanud, mida on Itaalias ära tehtud, äh, aga ähm, need küsimused ei ole õiged. kui te olete poliitik, siis te ei tohi kunagi rahule jääda ja kui te olete teistsugune, siis otsige endale mõni muu töö. tuleb mõelda, kuidas Euroopa saaks luua võimalusi tulevikuks, anda lootust tulevikuks. Itaalia poliitikud on täiesti teadlikud, et äh, meie väljakutsed ei ole ainult tänases päevas, äh, me ei pea rääkima täna vanade äh, kulunud väljenditega, rääkida struktuurireformidest, Eh, ja midagi tuleb muuta, sest Euroopa Liit on maailmataseme tegija. sellest me oleme aru saanud viimase kuue kuu jooksul ja see, mida ma olen Itaalias teinud, eh, olen teinud Itaalia kodanike heaks, mitte Euroopa Liidu institutsioonide heaks. Itaalia kodanikud teavad, et me oleme eh, andnud Euroopale rohkem, eh, kui loodeti, kakskümmend miljardit eurot on antud Euroopa Liidule, aga me oleme ainult poole sellest tagasi saanud. Itaalia on aidanud säilitada häid sidemeid riikide vahel, eh, ka eh, häid sidemeid finantsinstitutsioonide vahel, ei, seda ei tehtud lihtsalt suusoojaks äh, Ehm, seda tehti selleks, et me oleme huvitatud ehm, arengust, headest ehm, suhetest ja me teame ka, kui tähtsad on äh, pankade stressitestid. Itaalia ei tule almust paluma Euroopa Liidu institutsioonidelt, meile on palju anda, Euroopa Liidu ajalugu sai alguse Roomast, meenutame Rooma lepingut, kuid ähm, meie väärtused on, on veelgi vanemad, need väärtused, mis meie riike Euroopa kontinendil ühendavad. meie kontinent on looduse kontinent, lootus peab kuuluma tulevastele põlvkondadele ja eh, me usume Ehm, põhiseaduse reformi ja haldussüsteemi reformi. Itaalia äh, parlament on viimase kuue kuu jooksul palju edasi läinud nende teemadega ja ehm, me oleme Euroopa meelse äh, visiooni poolt. ma tahaksin ka lisada, et viimase kuue kuu jooksul tuli selgelt esile, et Itaalia saaks väga palju ära teha, tahaksin nimetada Giorgio Napolitanot, Itaalia presidenti, kes küll lahkub ametist väga varsti, aga ta, tema karjäär on olnud pikk, ta on muutuste eesotsas olnud Itaalias, ta on terve mõistusega lahendanud probleeme ja muidugi paljud äh, ka siin kojas tunnevad teda, äh, on temaga koostööd teinud. viimase kuue kuu jooksul on Itaalia püüdnud kahte põhieesmärki saavutada. kõigepealt äh, tähtis on teie parlamendi töö poliitiline väärtus. teisel juulil avasime me Itaalia eesistumise siin parlamendis ja äh, tegime koostööd kõigi valitsustega. meie valikud olid ajaloolised, me tahtsime, et kahekümne viienda mai Euroopa valimistel oleks poliitiline väärtus. Euroopa Komisjoni presidendiks sai Jean-Claude Juncker ja see ei ole lihtsalt valimiste tulemus. Äh, tegelikult äh, erakond, kuhu ta kuulub, ei saanud äh, enamuse toetust siin parlamendis, kuid rahva häält võeti kuulda, ka rahvahääled hääletusel tähendavad midagi Junckeri komisjon on juba järgmisteks aastateks äh, uue tegevuskava visandanud, mitmeid poliitilisi projekte äh, välja pakkunud ja ma arvan, et äh, seda ei tohiks mõis-, iseenesestmõistvalt võtta majandusparadigma muutuste kohta on tehtud uusi ettepanekuid ja mina usun, et Euroopa peab majanduspoliitikat muutma või jääme me lihtsalt teistest maha kiirelt muutuvas maailmas. president Juncker ning komisjon kolleegiumina äh, on samme selleks astunud, et midagi muuta, komisjon on välja andnud strateegiliste investeer-, strateegilise investeerimisfondi ettepaneku ning ähm, äh, meie suhtume sellesse soosivalt. arvan, et valitud suund on õige, äh, ma usun, et äh, me suudame oma eesmärgid saavutada, me peame uskuma, et investeerida tuleb paindlikkusse, aga kui me räägime paindlikkusest, siis paljud liikmesriigid ähm, ei oleks äh, praeguses olukorras, kui äh, me ei oleks olnud piisavalt paindlikud äh, ümberkorraldustes. ja nüüd selle viimase kuue kuu jooksul olen ka mina ise näinud väga põhjalikke muutusi. juulis toimus tippkohtumine ja ma mäletan, kui rasked kõnelused toimusid meil kolleegidega, kui me arutasime, kuidas investeerida majanduskasvu äh, ja kuidas leida uus moodus investeerimiseks, et majandus muutuks paindlikuks. isegi selle viimase kuue kuu jooksul on väga palju muutunud. Äh, komisjon äh, valis uue suuna, see on investeering poliitikasse. me oleme saavutanud kliima ja energia kokkuleppe Mare Nostrumilt on edasi minna Äh, äh, Triitonini ja koostöö on toimunud positiivses vaimus selleks, et ähm, võidelda immigratsiooni vastu, et äh, arendada edasi oma projekte, aga meil on olnud ka tagasilööke. Euroopa Parlament institutsioonina võttis kohustuse nõuda komisjonilt ja nõukogult rohkem, tehes koostööd ja näete, mul on selle kohta isegi üks dokument kaasas. siin on üles loetud viimase kuue kuu kõik saavutused ja eh, nüüd võingi selle võtmeküsimuse juurde minna, millest ma tahtsin täna rääkida. kas me oleme suutnud eh, soovitu saavutada, kas meil eh, on meid on saatnud edu viimase kuue kuu jooksul. ajal, kui räägitakse Euroopa sügavamast mõttest, tuleb meenutada ka paavst Franciscuse sõnavõttu siinsamas äh, kojas. ta rääkis väga selgelt ja väga ilusasti, öeldes, et Euroopa on midagi, mis võiks aidata kogu maailma. aga on neid ka, kes õhutavad hirmu, kes on populistid, kes püüavad õõnestada meie väärtusi kes soovivad Euroopast mu-, teha kindluse. Euroopa on avatud, mina ei soovi seda. me ei peaks ainult kool ja muus-, muuseum olema, Euroopal on palju laiem roll ja meid ei peaks iseloomustama konfliktid ja vastuolud, vaid dialoog. siin kojas eesistumist avades rääkisime me noorest tütarlapsest Mirjamist, kes oli oma, eh, oma veendumuste pärast eh, vangi langenud ja tahaksin siin öelda, et Euroopa püüdlused on aidanud sellel tütarlapsel vabaks saada eh, ja Euroopa tähendabki vabadust vangis sündinud laps on vabaks saanud ja ähm, me nägime väga palju kohutavat, aga ka kaunist, kui me külastasime põgenikelaagreid, meenutasime Srebrenitsat, sealsed noored ei saanud neid võimalusi, mis meil praegu on. sinikiivrid püüdsid küll genotsiidi ja vägivalla vastu astuda, kuid täna on meil ikka selliseid piirkondi, kus inimesed kannatavad terrori ja hirmu käes mõelgem kodanikele, kes tulid Pariisis tänavatele meelt avaldama. inimesed ütlesid, et et ähm, kõige olulisem pilt, mis sellest päevast meelde jääb, on äh, pilt rahvast, mitte pilt äh, riigijuhtidest, kes üheskoos Pariisi tänavatel marssisid Strasbourg on Prantsusmaa linn, kuid ka Euroopa pealinn ja meie, itaallased, hindame seda. härra president, muidugi kõik teavad seda. aga ma ütlen ikkagi. see sügav mõte, see erakorraline kogemus mis saadi siis, kui mehed ja naised tulid tänavale üheskoos lauldes Marseliesi. see on väga väärtuslik. inimesed näitasid, et Euroopa on tugevam kui ähvardused, Euroopa on tugevam kui terroristide ähvardused. meie tahame näidata, et Euroopa on ühtne ja meil on ülesanne kindlaks määrata, kes on meie eh, vaenlane. ei maksa teeselda, et meil, meil ei ole vaenlast. aga meie vaenlane ei ole religioon. lugege ühte suurepärast kõnet, mis peeti Egiptuses ma olen viimase kuue kuu jooksul äh, väga äh, palju tööd teinud, väga paljude inimestega kohtunud ja kohtusin ka äh, Kairo ülikoolis Egiptuse ühiskonna esindajatega ja kuulsin seal peetavas kõnes, et religioon ei ole meie vaenlane, vaid see ideoloogia, kes püüab või mis püüab Äh, inimesi tappa, on meie vaenlane. fanaatiline ideoloogia on meie vaenlane ja põhioht ei ole mitte selles, et, et me näeme kusagil vaenlast, vaid selles, et meie hirm võib meid takistada edasi minemast ma juba kujutan ette, kuidas mõned soovivad müüri ümber Euroopa ehitada ja ennast kaitsta, aga see ei ole euroopalik. me peame poliitilist ja kultuuride vahelist dialoogi pidama, me peame arutama küsimusi ja eh, turvalis-, turvalisuse nimel ei peaks hirmus elama. peame mõtlema integratsioonile, mina itaallasena ja vasakpoolsena pean ütlema, et me ei unusta mitte iial sõna identiteet, see on ilus sõna, see kuulub meile ja see tähendab meile midagi. see väljendab seda, mis tähendab olla eurooplane. ma olen uhke selle riigi üle, kus ma üles kasvasin, kus ma jalgpalli mängisin, ma olen äh, Toskaanast, Firenzest pärit ja ma olen väga uhke selle üle. minu identiteet on tähtis. identiteedi antipood ei ole integratsioon, vaid anonüümsus. integratsiooni äh, antipood on desintegratsioon, äh, purustused ja me peame seda otse välja ütlema Euroopa Liidu institutsioonides ja kui, ja, ja mujal, kui räägitakse identiteedist, siis ei maksa ennast sulgeda kindluses, ähm, püüdes ennast kaitsta. vabadus ja vastutus on turvalisuse eeltingimused. praeguses maailmas, kui vaenlased ei suuda meid tappa püüavad nad meie eluviisi muuta, aga me ei tohiks mitte kellelgi lubada seda teha. kui te tahate rääkida sõjast, hea küll, rääkige. Te võite öelda ka konflikt, aga selge on see, et midagi toimub mõned soovivad olukorda ära kasutades rohkem hääli koguda, aga praegune väljakutse on see, kuidas Euroopa saaks tagasi rööbastele ja kuidas ta saaks teha oma tööd. ja lõpuks nende kommentaaridega jõuan ma oma viimase tähelepaneku juurde. kui poliitika on taas areenile tulnud, siis see tähendab seda, et äh, viimastel aastatel on soovitud ikkagi rohkem Euroopat kui vähem Euroopat, kuid selleks tuleb ausad olla. Euroopa on jätnud meile viimastel aastatel sageli mulje, et äh, Euroopa rajaneb majanduspoliitikale, kasinusmeetmetele, piirangutele, see ei ole õige arusaam. Junckeri komisjon on teinud ja jätkab oma tööd arvestades muutuvat maailma G kahekümne kohtumine toimus äh, Brisbane'is, seal räägiti majanduskasvust, investeeringutest, innovatsioonist, kõik kasutasid neid sõnu. ja me peaksimegi olema nende muudatuste eesotsas, mitte sabassörkijad ja kui äh, Euroopa nüüd iseendale otsa vaatab, siis, äh, siis ta mõistab, et, et Euroopa on supervõim mitte majanduslikult, aga just tänu oma väärtustele. kui me nüüd eesistumise anname üle Lätile, siis tahaksin veel öelda, et tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal toimusid äh, esimesed Euroopa Liidu otsesed valimised. Äh, see oli väga oluline ajalooline hetk nelikümmend aastat tagasi Läti ei olnud siis veel Euroopa Liidu äh, riik, Läti olukord oli hoopis teistsugune, kuid täna on näha, et Euroopa muutub, on võimeline muutuma. ja need muudatused äh, panevad meid mõtlema naabruspoliitikale uutmoodi naabruspoliitika eh, tähendab ka seda, et me Vahemerele vaatleme uut mo-, vaatame uutmoodi. Eh, vaatame laiemalt, eh, me ei saa ilma Albaania, Serbia, Montenegrota toime tulla, me ei saa vältida laienemisdiskussiooni, suhted Venemaa ja Ukrainaga on viimase kuue kuu jooksul olnud kõige keerulisem teema ja ilmselt mõjutavad nad Euroopa lähitulevikku veelgi. esimesel mail arutatakse, kuidas hakata planeeti toitma, et inimkond ära suudaks elada. Itaalias tuleb EXPO muidugi on, on raske rääkida siin telemahhosest, aga ma tahaksin öelda, et ma ei õppinud Euroopa Liidu kohta siin kusagil koridorides, ei, ma õppisin Euroopa kohta siis, kui ma õppisin oma kodulinnas, minu kodulinnast on pärit kuulus poeet Dante Alighieri, ja kui ma Odüsseusele mõtlen, siis äh, mõned sõnad kehtivad isegi täna. koju ei ole vaja minna kartes. inimene ei ole loodud selleks, et võidelda äh, halbade jõududega, inimene on loodud selleks, et äh, püüelda kõrgemate ideaalide poole pärast seda, kui mõned demagoogilised sõnumid toovad mõnele rohkem, rohkem hääli, võib küll midagi muutuda, aga me peame olema vastutustundlikud ja ma arvan, et Euroopa on jätkuvalt valmis uutele väljakutsetele vastu seisma. tahaksin teid, härra president, tänada suurepärase koostöö eest viimase kuue kuu jooksul. Itaalia on alati valmis edastama tsivilisatsiooni ja väärtuste sõnumit ja tegema eh, koostööd teiste Euroopa rahvastega. tänan suur aitäh, härra peaminister. härra Coburn, te olete mind juba kaksteist korda siin nimetanud lobistiks. Äh, selle kõige kohta jama öelnud. nüüd annab sõna, nüüd annan sõna aga härra Junckerile Euroopa Komisjoni nimel. lugupeetud härra president äh,, lugupeetud äh, nõukogu esindaja, äh, daamid ja härrad, kallid kolleegid. on aegu, kus on äh, ühelt hetkelt teisele üle minna väga keeruline. me peaksime tänase istungi alguses mõtlema Äh, see on kõigile nendele, kes sündisid äh, enne suuri äh, sõdu, kõigile nendele, kellest te kõnelesite oma sõnavõtus, härra president, me ei suuda ette kujutada kõiki neid tragöödiaid, mis Euroopat tabasid, mitte ainult neljakümnendast neljakümne viienda aastani, vaid ka hiljem me peame mõtlema uutele algustele, me peame mõtlema äh, sellele, et me peame ajaloost õppima. Äh, täna oleme me äh, suutnud ühendada Prantsusmaa, me oleme suutnud ühendada Euroopa ja me ei tohiks siiski unustada neid kollektiivseid ja individuaalseid tragöödiaid, mis on, mis tabasid Prantsusmaad möödunud nädalal, me oleme šokeeritud, me oleme eh, skandaliseeritud, me tunneme vastikust eh, selle vastu, mis toimus Pariisis. jah, jah, me kõik eh, oleme Charlie'd, aga maailmas on väga palju selliseid inimesi, kellele me peame mõtlema, aga kuna me oleme praegu Prantsusmaal, siis ma tahaksin öelda, elagu vabariik, elagu Prantsusmaa me oleme äh, jõudnud Itaalia eesistumisega lõpule ning äh, ees seisab Läti eesistumine. Äh, tegemist on hetkega, mis peaks panema meid järele mõtlema palju pikemale perspektiivile. Itaalia eesistumine Äh, oli ühe Euroopa Liidu asutajariigi eesistumine ja äh, nüüd läheb eesistumine ülele uuele liikmesriigile niisiis äh, Läti liitus kahe tuhande neljandal aastal ja nüüd kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on ta eesistuja, kes oleks minevikus seda suutnud uskuda Äh, ma loodan, et äh, Läti esindajate sõnavõtt äh, viitab täp-, sellele, et Euroopa ajalugu on muutunud, et me oleme teinud lõpu kogu sellele kahjule, mida tõi sõda ning me loodame, et Euroopa ei jagune enam kunagi kaheks kokkusobimatuks vaenulikuks osa, osaks niisiis, nagu ma ütlesin, me oleme praegu tunnistajaks suurele hetkele Euroopa ajaloos ja me võime olema, me võime selle kõige üle olla väga uhked. niisiis, nagu ma ütlesin, Itaalia eesistumine on lõppenud ning äh, kallis sõber, äh, tahaksin avaldada teile austust selle eest, mida te tegite. Äh, mina olen olnud ministrina äh, teie eesistumise tunnistajaks viiel korral ja ma tahan öelda, et tõesti, mul on väga hea meel, et äh, et ühelt poolt on mul hea meel, et te annate eesistumise üle uuele eesistujale, aga samas on mul ka kahju, sellepärast et te olete palju ära teinud. Itaalia valitsus on teinud tõesti väga palju, me oleme saavutanud kokkuleppe kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve osas ehm, ja seda suuresti tänu just nimelt eesistujamaa Itaalia ja komisjoni koostööle. ühiselt koos teise eelarveasutusega, Euroopa Parlamendiga, oleme me teinud väga head tööd, aga ilma teie igapäevase töö, teie igapäevase pühendumiseta ei oleks me suutnud äh, saavutada seda, mida me saavutasime. ilma Itaalia eesistumiseta ei oleks me selles hetkes, kus me praegu oleme, äh, me oleme eelarvekriisist äh, jagu saanud niisiis Itaalia eesistujana on hoolitsenud selle eest, et me oleme saanud äh, täiesti seaduslikult äh, võtta vastu ka mehhanismi pangakriiside lahendamiseks ning samuti oleme me olnud tunnistajaks Itaalia tahtele kiiresti edasi liikuda investeeringute küsimustes äh, valimiskampaania ajal, siis kui mind Euroopa Komisjoni presidendiks nimetati, siis ma kõnelesin, et meil tuleb luua selline vooruslik kolmnurk, kõigepealt eelarve konsolideerimine, mis on väga olulised, struktuurireformid, mis on olulised, aga samuti äh, meil on vaja pöörata tähelepanu majanduskasvule ja töökohtade loomisele ja selleks esimeseks sammuks selles suunas on see investeeringute kava, mida mul oli au teile tutvustada novembri lõpus. niisiis äh, äh, seda kõike tehes on mul, on komisjon saanud äh, tugineda ja eesistujamaale Itaaliale ja see kõik on hädavajalik selleks, et taastada majanduskasv Euroopas, see on hädavajalik selleks, et me saaksime äh, Euroopa ühendada ning äh, täna pärastlõunal me volinike kolleegiumiga arutame siis äh, kõiki neid juriidilisi tekste, mis on seotud investeeringute kavaga ning äh, täna äh, võtame vastu ka komisjoni teatise, mis puudutab majanduskasvu ja stabiilsuspakti paindlikkust. Äh, tahame siis selle paindlikkuse sisse panna sinna pakti, mitte väljaspoole pakti ning nii selles küsimuses kui ka kõigis teistes küsimustes oleme saanud tugineda eesistujamaa Itaalia inspir-, entusiasmile, nemad on paljuski komisjoni tegevust inspireerinud Äh, võib-olla äh, selleks, et minu jutt oleks selgem, tahaksin öelda seda, et Itaalia eesistujamaana on äh, teinud tõesti väga head tööd. Itaalia on olnud oma ülesannete kõrgusel ning ma tahaksin öelda, et Itaalia valitsus Äh, kui ta eesistumist alustas, äh, tegi seda väga õilsate kavatsustega ning äh, ta on suutnud neid kavatsusi ka ellu viia ja ma loodan, et sama õnnestub ka järgmisel eesistujamaal Lätil, elagu Itaalia! aitäh, härra Juncker, alustame aruteluga ja Rahvapartei fraktsiooni nimel saab sõna nende esimees härra Veeber, palun aitäh, härra president, härra komisjoni president, nõukogu eesistuja, kallid kolleegid. Itaalia on Euroopa üks tähtsamaid riike majanduslikult ja kultuuriliselt väga tähtis, samamoodi ka ajalooliselt, ka meie ühise Euroopa maja jaoks ja sellepärast, härra peaminister, ootused olid suured ning Itaalia eesistujariigina, kui ta pool aastat tagasi oma tööd alustas, Äh, oli tõesti nende ootuste kõrgusel. ma tahan tänada selle tehtud töö eest, et meil on nüüd tõesti stabiilne eelarve, on ka tänu Itaaliale, see kõik näitab, et me oleme stabiilsed ja tugevad. Itaalia eesistumisperioodi ajal oli ka rändeküsimus väga tähtsaks küsimuseks. tahan, suur tänu Angelino Alfanole, Itaalia siseministrile, kes selle küsimuse tõstatas ja päevakorda pani ja andis sellega oma panuse sellele, et me nüüd eurooplastena tunneme ühist vastutust ning kõik need suured küsimused nagu paindlikkus, investeeringud, ka nendest rääkisime me viimase poole aasta jooksul. suur tänu tehtud töö eest, suur tänu kõikidele ministritele ja ekspertidele peale selle tahan tänada ka selle eest, mida te ütlesite ajaloolise ja demokraatliku mõõtme kohta viimasel poolel aastal. Teie selged sõnad selle kohta, et valijad otsustavad äh, selle üle, kes juhib Euroopat ja teie eesistujariigina toetasite seda see, tänu sellele on Jean-Claude Juncker siin praegu istumas, sest valijad said öelda oma sõna sekka ja meie fraktsioonis sai kõige suurem fraktsioon ja kuna ja tõesti suur tänu, et te tõite veel kord välja selle, et valijate hääl ja otsustusõigus on kõige tähtsam. nüüd tuleviku kohta, ülesandeid on veel väga palju ja ka Itaalia vastutus ei lõppe selle eesistumisperioodiga see, rääkisin juba siin paindlikkusest ja investeerimisest, sellest vanast tüliõunast juba te mainisite seda, et Euroopas majandus ei ole enam nii tähtis, vaid et väärtused on muutunud üha tähtsamaks ja ausalt öeldes mina mõtlesin, et miks me äh, peame alati välja tõstma konfliktid, erinevused. ma arvan, et me peaksime aru saama, et me toimime ainult üheskoos, et meil on võimalik Euroopa väärtusi inimestele põhjendada ainult siis, kui majandusel läheb hästi ja ainult siis saame me ka väljapoole sõnumeid anda, kui Euroopa majanduse seis on heas, nii et sellepärast me peame üheskoos välja tooma selle, mis meie jaoks on tähtis ja kui te räägite siin investeerimispaketist, mille Jean-Claude Juncker välja töötas ja mida täna hakatakse ka rakendama, siis tõesti ja ka härra Katainen toob alati välja selle, et me peame üha rohkem investeerima. aga samal ajal ütleb ta ka, et investeerimispaketi osaks on ka korrapoliitilised reformid ja et me peame eelarvete puhul hoolitsema nende stabiilsuse eest ja et siin osas tuleb rohkem ära teha ja kui me täna pärastlõunal otsustame, et meil on vaja rohkem paindlikkust, siis me kõik üheskoos peame ka selgeks tegema, mida see paindlikkus tähendab peaminister Rentsil, teie ju ka nõukogus otsustasite, et kuuikpaketi ja kaksikpaketi reegleid ei tohi puutuda, et nad jää, peavad jääma püsima. ja seal on näiteks ka kirjas, et riigid peavad tõesti pingutama selle nimel, et riigivõlg ei ületaks kuutekümmet protsenti SKT-st mõlemad pooled on õiged, me peame tõesti paindlikkust tõlgendama ja komisjonil on siin väga suur vastutus aga teiselt poolt peame me meenutama ka seda, mida nõukogus otsustati, nimelt et reegleid ei muudeta. ja väärtuste hulka minu jaoks Euroopas kuuluvad ka see, et me oleme usaldusväärsed, et see, mida me lubame, et selle me ka ellu rakendame. daamid ja härrad, eelmine nädal tõesti muutis meie fookust, äh, Pariisi sündmused šokeerisid meid kõiki. ja sellepärast lõpetuseks tahaksin toonitada veel kord seda, mis meid Euroopas ühendab. emotsioonid, mis äh, on nüüd välja tulnud, ei peaks siiski meid kursilt kõrvale viima. ma tahan veel kord välja öelda, mis on meie jaoks nii-öelda õhtumaa õhtumaaks ei ole need äärmuslike jõudude mõtted, mida me näeme erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides. õhtumaa tähendab solidaarsust, lähimuspõhimõtet, valgustust, see tähendab seda, et riik ja usk ei ole omavahel ühendatud. see on see, mis meie jaoks on õhtumaa ja selle eest võitleme me ka tulevikus, aitäh! sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab nüüd sõna fraktsiooni esimees härra Pitella. lugupeetud härra Rensi. teisel juulil siin kojas, kui te juhatasite sisse Itaalia eesistumise, siis te ütlesite, et see suur väljakutse, mis meie ees seisab, on leida jällegi Euroopa hinge pühapäeval olin ma Pariisis ja seal oli Euroopa hing kohal, miljonid inimesed olid tänavatel. on inimesi, kes tahavad ennast sulgeda, tahavad eraldada, tahavad müüre ehitada, tahavad külvata umbusku ja hirmu pühapäev oli reaktsioon nendele inimestele, inimesed läksid tänavatele, et ühiselt marssida. Pariisi terrorirünnakud ei olnud rünnakud ainult vabaduse ja sõnavabaduse vastu, need olid rünnakud Euroopa suveräänsuse vastu. Euroopa suveräänsus tähendab seda, et inimesed on vabad ise otsustama, kuidas nad elavad ning mitte keegi ei saa neile peale suruda mingit muud elustiili niisiis me peame olema ettevaatlikud, et me ei lange terroristide seatud lõksu. terroristid tahavad muuta meie ühiskonda kindluseks, piiramise all olevaks kindluseks. pärast üheteistkümnendat septembrit üritas USA eh, ehitada rohkem vanglaid kui ülikoole, ärgem meie siin Euroopas sama viga tehkem. Euroopa peab olema avatud ühiskond, kus vabadus ja turvalisus on sünonüümid. Euroopa hinge leidmine ei tohi olla ainult ilukõne, see tähendab seda, et me vaatame äh, inimeste tegelikke muresid, anname inimestele tagasi äh, väärika elu ning kõige olulisem vabadus loomulikult on see, et inimestel peab olema vabadus puudusest. säästumeetmed on suurendanud tööpuudust, muutnud töökohad ebakindlaks, on suurendanud vaesust. Itaalia eesistujana on pannud alused selleks, et Euroopa jällegi jalule tõuseks juulis, kui te kõnelesite investeeringutest ning Euroopa majanduse taaskäivitamisest, paljud inimesed naersid. aga nagu äh, härra Juncker meile meenutas, äh, täna pärastlõunal võtab komisjon vastu äh, määruse, mis puudutab kolmesaja miljardilist euro investeerimiskava, meil on, see on majanduskasvu kava. ning meie fraktsioon igatahes toetab seda ja me loodame, et ka mineviku puudustest saadakse jagu. Te kõnelesite paindlikkusest äh, aga äh, mis asi see paindlikkus on, millest härra Reinsi täpselt räägib? Äh, just, äh, jutt oleks justkui Don Quixotest. kus Don Quixote pidi Äh, suutma igasugused probleemid lahendada. näib, et komisjon üritab sedasama teha nüüd niisiis äh, igatahes Itaalia eesistumise ajal saavutati palju olulisi asju, mille üle võime uhkust tunda, meil õnnestus teha lõpp sellele, et äh, tuleb kehtestada sanktsioonid liikmesriikidele, kui nad ei toeta kõiki Brüsseli seisukohti ning äh, paljud äh, esialgu halvad seisukohad on nüüd tundunud, muutunud päris äh, heaks lähtekohaks. kunagi tundusid investeeringud Gemari või Mirage'ina, meie fraktsioon on alati rääkinud sellest, et me peame Euroopasse rohkem investeerima Äh, me peame arvestama ka seda, kuidas Junckeri plaan mõjutab äh, riikide eelarvet ning kaasrahastamine struktuurifondide puhul. Äh, siin oli meil ka väga palju suuri probleeme, nüüd on aga asjad muutunud, asjad on kohe revolutsiooniliselt muutunud. jah, kõnelge tavaliste inimestega regioonides kõnelge erasektori esindajatega, kes ei saa lihtsalt oma tegevust ilma Euroopa rahata arendada meil on loomulikult veel rohkem raha vaja, aga äh, see, mis on saavutatud, on fakt ja tegemist on tõesti oluliste saavutustega ja veel üks äh, viimane asi. Äh, ühes jutus räägitakse, et inimene on tark, kui ta suudab tõusta taeva ja tähtedeni ning öeldakse, et kui inimene käitub realistlikult, Äh, kui ta käitub äh, mõistlikult, siis ta seda ka suudab ja meie peame samamoodi Euroopas käituma ja tänu teile, härra Rensi, oleme selles suunas liikunud, aitäh. E ja nüüd äh, ECR fraktsiooni nimel anname sõna härra Legutkole kunagi te küsisite, et kui, kuidas näeks Euroopa Liit välja, kui me teeksime endast pildi. mina tahaksin küsida, et kuidas Itaalia ennast näeb, kui te endast praegu äh, ise pilti teeksite. ning äh, minu vastus sellele küsimusele on, et ega sellel pildil väga palju ei oleks aga see pole ka üllatav, sellepärast et algusest peale oli selge, et äh, teie tegevuskava oli minimalistlik, äh, arvestades ka seda, et tegemist oli valimisejärgse olukorraga. aga siiski teie eesistumise ajal on õnnestunud saavutada mõningad kokkulepped nõukogu ja parlamendi vahel olulistes õigusaktides, loeksin mõned neist ka üles, rahapesu kõigepealt probleem on selles, et äh, see kokkulepe, mis äh, direktiivi osas saavutati, ei peaks mitte vähendama koormat süütutele inimestele, kes seisavad silmitsi bürokraatiaga, see peaks puudutama ka, ka seda, mida teha nende miljardite eurodega, mis lähevad terroristidele ja organiseeritud kuritegevusele. teiseks, GMO-d, tegemist on väga palju eriarvamusi põhjustava teemaga ja see, kuidas me peatselt selle üle hääletame, ilmselt näitab ka seda, et valitsuste seisukohad antud küsimustes on väga erinevad, siis edasi veel kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve, jah, teil õnnestus õnnestus saavutada kokkulepe selle eelarve osas, aga ma äh, arvan, et meil on endiselt väga palju tasuvata arveid ning te olete jätnud kasutamata võimaluse äh, vastutustundlikult käituda ja siin jätkusuutlik olukord luua. Äh, neljas rändeküsimus Vahemerel, siin te olete suutnud üsna edukalt tegutseda, siis viiendaks vabakaubanduslepe USA-ga ja meil on väga hea meel, et te olete salastanud läbirääkimiste äh, alased dokumendid. meie leiame, et äh, et äh, siiski oleks vaja rohkem läbipaistvust. selleks, et inimeste hirme leevendada ja lõpetuseks tahaksin öelda, et kui ma peaksin teile hinde andma, siis ma hindaksin teid heaga, ma ei tea, kas te olete sellega rahul või ei, aga igatahes tahaksin teid tänada, aitäh. aitäh. ja liberaalide nimel nüüd härra Verhofstadt aitäh, kõigepealt härra Rensi, mul oli väga hea meel teie Euroopa-meelse sõnavõtu üle, sest olgem ausad, ma olen pisut mures selle pärast, mis toimub Itaalias, kui ma näen Itaalia viimaseid arvamuste küsimusi, kus need kolm suuremat opositsioonierakonda on eh, erakonnad, kes on euro, Euroopa vastased, suurema Euroopa integratsiooni vastased. Eh, ma tõesti loodan, et teie reformid Itaalias õnnestuvad selleks, et peatada sellist Euroopa vaenulikku liikumist teie kodumaal, sellepärast et meil on väga vaja Itaaliat Euroopa Liidu keskmes Äh, tahaksin äh, tänada äh, teie meeskonnaliikmeid, kes on teinud väga head tööd, tahaksime tänada ka härra Napolitanot tohutu panuse eest. kui me vaatame Itaalia eesistumist, siis võib-olla kõige olulisem asi, mis teie eesistumise Äh, ajal juhtus, oli see, et me lõpetasime selle konflikti äh, eelarvedistsipliini ja majanduskasvu vahel. meil on vaja mõlemat ja see võikski olla selle arutelu kokkuvõtteks, aga see kõik on alles meie töö alguspunktiks. Äh, sellepärast, et meil tõesti on praegu vaja neid investeeringuid ja härra Rensi, eh, ma loodan, et te järgmisel ülemkogul tõesti ka toetate meid, väga oluline on, et kõik liikmesriigid selle investeerimiskava tagatiste eh, skeemiga liituksid. jah me, me oleme algusest peale teadnud, milline olukord on ja ei ole mitte mingisugust põhjust, miks liikmesriigid ei peaks investeerimiskava tagatissüsteemiga äh, liituma selleks, et see kava saaks olla edukas. minu arvates on täiesti lubamatu, et mõned liikmesriigid ütlevad ei, see ei ole meie asi. Äh, teiseks, meil on vaja tõelisi struktuurireforme, mitte ainult seda, et nendest räägitakse. ning äh, lõpetuseks, meil on vaja ka õigusakte mis äh, võimaldaksid meil edasi liikuda, aga sellest räägime komisjoniga hiljem ja ainult üks asi valmistab mulle Itaalia eesumiste puhul pettumust, nimelt see, et telekommunikatsioonipaketiga lõpule ei jõutud, olgem ausad, me räägime investeeringutest, digitaalsest maailmast, Google'ist, meil on vaja midagi ära teha ja täna, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal me ei suuda saavutada kokkulepet liikmesriikidega digitaalse turu ja telekommunikatsioonipaketi osas me saime lahti rändustasudest, rääkisime võrguneutraalsusest ja ma olen pettunud, et siin midagi rohkemat ei juhtunud, aga loodan, et järgmise kuu, kuu jooksul uue eesistumise ajal jõuame ka selles olulises punktis edasi liikuda, aitäh! kuue NGL fraktsiooni nimel saab nüüd sõna kolleeg Maltese, palun aitäh härra president pühapäeval tulid tuhanded kodanikud Pariisis tänavatele. riigipead, valitsusjuhid ning kodanikud olid üheskoos tänavatel selleks, et protesteerida ähm, väärtuste eest. on väga hea, et äh, siin mainiti ka meie unistustest ja sellest, mida te ütlesite oma eesistumisperioodi alguses, et töö, mis ootab ees, on igav, aga meil on vaja piisavalt energiat, et seda tööd teha me oleme siin väga palju võidelnud just lepingutega, mis on kirjutatud ainult selleks, et nad prügikasti visata Itaalial on probleeme majanduslanguse ja deflatsiooniga ja kuidas kavatseb Itaalia fiskaalpaketti rakendada? Te ütlesite, et Vahemere roll peaks olema muu kui lihtsalt ääreala roll või see, et Itaalial on oht, et ta tõrjutakse Euroopa Liidu äärealaks. kuidas oleks võimalik seda probleemi lahendada? Teie eesistumisperiood ei olnud väga itaaliaslik, te ütlesite, et itaallased peavad midagi ära tegema tööpuuduse vastu, aga samal ajal te lihtsustasite inimeste koondamist ja lahtilaskmist ning äh, toetasite seda, et maksudest hoitakse kõrvale. kümme aastat on kaduma läinud äh, äh kui meil oli võimul Berlusconi ja nüüd võite sellele veel pool aastat oma ametiaega juurde lisada. aitäh ja järgmisena Roheliste nimel proua Harms, palun. lugupeetud kolleegid, lugupeetud presidendid, härra peaminister Renzi, ma usun, et Itaalia eesistumisperiood ei olnud lihtne, tegemist oli üleminekuperioodiga ja oleks tõesti olnud vale liiga palju teilt oodata mul oleks olnud hea meel, kui te oleksite avatumalt rääkinud probleemidest, mis just viimastel päevadel jällegi väga selgelt on välja tulnud. ma usun, et kui eile oli meil väga hea arutelu selle üle, et me peame prantslastele olema tänulikud, et nad selle vabariigi marsi korraldasid ja niimoodi Euroopa poliitikale uue võimaluse andsid rääkida meie eesmärkidest ja väärtustest ja et me saaksime ka fraktsioonide vahel nendest küsimustest uuesti rääkida nüüd, kui me vaatame aga Itaalia eesistumise perioodi, siis mulle tundub, et oleks tähtis nüüd äh, uuesti hakata rääkima ka sellest, kuidas usaldamatusest uuesti usaldus luua. me ei peaks siin rääkima mitte erinevatest ühiskonnarühmadest, vaid peaksime rääkima kodanikest üleüldisest ja poliitikast. mul oleks olnud väga hea meel, kui teie oleksite rääkinud sellest, mida Euroopa Liidu siseministrid peaksid nüüd tegema selleks, et äh, tegeleda nende väljakutsetega, mis on nüüd esitatud vabadusele. mina isiklikult äh, olin šokeeritud, kui nägin, kui palju Prantsusmaa teadis äh, mõrvaritest ja atentaadi tegijatest ja mind hirmutab, et kui vastuseks on nüüd see vana vastus, et me hakkame veelgi rohkem andmeid koguma. lõimimine, haridus, ka sellest tuleb meil rääkida, me peame seda tegema. kuid ka rohelisena tean ma väga hästi, et need julgeoleku väljakutsed on väga tõsised väljakutsed. sellegipoolest praeguseks antud vastused ei ole piisavad Te rääkisite ka varjupaigapoliitikast, rändest, ütlesite, et see on Itaalia eesistumise prioriteediks. mul tuleb praegusel hetkel öelda, et need äh, Äh, vanad äh, rusutankrid äh, toovad üha rohkem inimesi Aasiast ja Aafrikast Euroopa Liitu ja nemad sümboliseerivad seda, mis meie lõime Dublin üks, kaks ja kolmega. ja needsamad äh, äh, romutankrid näitavad ka väga täpselt seda, et meie üks maailma rikkamaid piirkondi ei ole võimelised töötama välja korralikku varjupaigapoliitikat. Kreeka ja euro, jällegi väga palju on siin ebastabiilsust, jah, tõesti, siin euro stabiilsuse poliitika ja kriisipoliitika osas on küll natuke juba ära tehtud, aga oma fraktsiooni nimel tahan veel kord öelda, et mina ei usu, et euro muutub stabiilseks ilma selleta, et poliitiline eliit tõesti julgeks poliitilist ja majanduslikku lõimimist edasi viia Euroopa Liidus. probleemiks ei ole Tsipras Kreekas, ei Kreeka jaoks ega ka Euroopa Liidu jaoks. probleemiks on see, et siiamaani ei ole me olnud võimelised looma usaldust poliitilisse ja majanduslikku lõimimisse Euroopa Liidus. aitäh! aitäh, järgmisena saab EFTD fraktsiooni nimel rahvasaadik Zullo, palun. president Renzi, seitse mesi fa. peaminister Rensiv, kuus kuud tagasi ütlesite te siin kojas, et kui Euroopa teeks iseendast foto, siis me näeksime igavust, väsimust ja allaandmist. tegelikult see kehtib ka kõik selle poolaasta kohta, kui Itaalia oli eesistuja mulle tundub, et mu, et te istute siin nagu must kunstnik, mis tõmbab küüliku kübarast välja ja kõik peavad ahhetama ja ohhetama, et mida te kõik olete ära teinud. aga tegelikult äh, meil oli hoopis äh, majanduslangus ja kõik need lepingud, mis te olete sõlminud, oli tegelikult äh, miinimum. see puudutab just kaasrahastamismäära ja investeeringuid ja kõik need ettepanekud tulid ju tegelikult komisjonilt, mitte teilt nii et tõesti väga vähe on saavutatud viimase kuue kuu jooksul. meil tuleb öelda, et see, mida te olete teinud, meid ei üllata me nägime, et viimane poolaasta oli võimaluste käestlaskmise poolaasta. kui võetakse juhtimine üle siis äh, tuleb anda kõik, eriti kui juhitakse nii tähtsaid institutsioone, siis tuleb tõesti kõik jõud koondada, muidu raisatakse aega. Te lasite võimaluse käest äh, kõige hullem oli see, et te proua Mogherini nimetasite kõrgeks esindajaks. see on midagi, mida võib-olla näidata küll väljaspoolt ilusalt, aga tegelikult ei ole võimalik mitte midagi ära teha. proua Mogherini, kes ei ole isegi mitte äh,, kellel ei ole isegi õnnestunud tagasi tuua neid Itaalia mereväelasi, kes istuvad vangis. viimase poole aasta jooksul ei õnnestunud teil mitte ühtegi konkreetset meedet välja töötada. vaadake, mis toimub Itaalias, nelikümmend kolm protsenti noortest on töötud töötud ja meil on üleüldiselt üle kolmekümne protsendine tööpuudus. Te ei toetanud meie ettevõtteid te, me tõesti palusime, et te midagi ära teeksite nõukogus ja ülemkogus ja et te võitleksite lepingu eest, mille teile tegelikult parlament nina alla söötis, teie aga kõik viskasite prügikasti. Te samamoodi ka energiatõhususe osas te ei teinud mitte midagi ära ja ka geenmuundatud organismid, selle puhul oli tähtis see, et me biotech ettevõtteid toetaksime. Triit on samamoodi käest lastud võimalus, finantsmeetmed, nii et äh, see kõik lasti käest ära, samamoodi ka TTIP, vabakaubandusleping USA-ga, see pigem äh, tõi Euroopa Liidule probleeme kaasa, ka digitaalne äh, päevakava ja tegevuskavaga, siin ei tehtud mitte midagi ära. tõesti, te teete siin alati ilusaid nägusid, näeme teie fotosid, kus te alati naerate, aga samal ajal jätate te endast järele laastatud maa. Äh, aitäh, järgmisena. järgmisena saab sõna härra Salvini fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete hulgast. aitäh, härra president. Lega Nord ei kukutanud läbi Euroopa Euroopa eesistumisperioodi, Itaalia eesistumisperioodi. tegelikult kodanikud kukutavad selle läbi. vaadake siin natukene ringi, ärge vaadake isegi mulle otsa. Te näete, et siin ei ole mitte midagi, laastatud maa, kõrv on järele jäetud tõesti, kuus kuud lobisemist on lõppenud. Äh, isegi mitte Rensi partei liikmed ei suutnud leida paar minutit, et tema äh, tühje sõnu kuulata. see on tegelikult kõige paremaks tõenduseks selle kohta, äh, mida te siin kõike tuulde lasite Te rääkisite, et Euroopa seisab uue alguse ees, oleme sellest kuulnud tunde, aga mida te siis tegite? tööpuudus on rekordilisel kõrgusel. europoliitika, mida seatakse kahtluse alla, ettevõtluspoliitikas ei ole mitte midagi tehtud, made in märgistusega ei tehtud mitte midagi. Bolkensteini direktiivi muutmine jah, ka selles osas ei teinud te mitte midagi, töökohad on ohus, põllupidajate kaitsmine, jällegi mitte midagi pole tehtud samamoodi see, mis tohitub, toimub ehitussektoris, mitte midagi te tegelikult põhimõtteliselt lõite uksed kinni Euroopa ettevõtjate ees ja ka kõik hargmaised ettevõtted peletasite minema. aga tõesti ükskõik, mida me vaatame, mitte midagi teinud. jah, te tõite varjupaigapoliitika välja, te panite küll suure pealkirja, aga mitte midagi taga ei olnud. seal oli Mare Nostrum, Triton, aga mitte midagi tegelikult ära ei tehtud. meil ei ole mitte midagi käegakatsutavat selleks, et inimesi kaitsta. Venemaa, jah selle asemel, et minna Pariisi, väga paljud küll läksid Pariisi, aga tegelikult tuleks meil selle asemel hoopis Venemaaga dialoogi pidada ja koostöö Venemaaga aitaks meil ka islami äärmuslaste vastu võidelda. leheküljel üksteist ütlete te oma tegevuskavas, et te soovite uuesti läbirääkimisi alustada selleks, et Türgi saaks liituda Euroopa Liiduga. jumal tänatud, et te selles osas mitte midagi ära ei teinud, et te siin osas ka kõik võimalused käest lasite. meil on väga hea meel, et te niimoodi läbi kukkusite, me loodame, et Läti on edukam kui Itaalia aitäh ja järgmisena Rahvapartei nimel härra Roil, palun. lugupeetud presidendid, ainus, kes siin konkreetseid tulemusi poole aasta jooksul näidata saab, on komisjoni president, ta rääkis eelarvest ja ka pankade võlalunastusfondist ja tõesti, seal on midagi ära tehtud. muidu räägiti väga palju Euroopa väärtustest, kodanike usaldusest ja tagajärjeks oli see, et nõukogu eesistuja ütles, et kõige tähtsam on see, et kogu poliitika pöörataks pea peale, et seda tehtaks kohe, nüüd ja täna. ma loodan, et ei tee seda, sest see praegune poliitika oli usaldusväärne, stabiilne poliitika, mis oli suunatud majanduskasvule üritati olemasolevaid kokkuleppeid, äh, kaksikpaketti, kuuikpaketti samm-sammult rakendada ja me tõesti samm-sammult liikusime ka edasi, vaadake, mis toimub Hispaanias või Iirimaal, me olime edukad, tõesti väga paljudes riikides on edasi liigutud, jah, mõndades siiski mitte see on tõsi, aga siis tuleks küsida, et miks neid edusamme ei tehtud. kas vastuseks on nüüd see, et viskame kõik üle parda, et me hakkame siin stabiilsuskriteeriume lõdvendama ja et me ainult lubame korrapoliitilisi reforme, aga mitte midagi ellu ei vii. mina ei usu, et inimeste usaldusväärsust on võimalik niimoodi saavutada. inimesed ootavad meilt tulemusi, edusamme, inimesed peavad tundma, et me liigume edasi see kõik ei sõltu mitte suurematest rahasummadest ega programmidest, see sõltub usaldusväärsusest ja sinna juurde kuulub ka see, et mis kunagi on otsustatud, et sellest peetakse ka kinni. seda ma soovin nii parlamendilt, komisjonilt kui ka nõukogult ja otse loomulikult ka liikmesriikidelt, aitäh. Mr Royal, there is a blue card for you, do you want to, to answer? härra Roll, teil on sinise kaardi küsimus, palun Um, head uut aastat teile. kas te nõustuksite, kui äh, ma ütlen, et äh, see, millest ähm, härra Reinsi rääkis, on äh, äärmiselt niisugune üle, selline teisi alandav, lihtsalt ennast tõstev, rääkides siin tsivilisatsioonist, tegelikult ta ei rääkinud sugugi sellest, mida soovivad inimesed, keda, keda ta esindab. Finde... kallis kolleeg, ma leian, et Itaalia eesistumise tõesti mõned edusammud tehti, neid kanti meile ka ette siis eesistuja tegi poliitilise nõudmise, et kõik tuleb pea peale pöörata ja ma ei ole sellega nõus ja ütlesin seda ka väga selgelt välja. see on ka see vahe. aga ma ei kavatsenud siin üleüldiselt poliitikuid laimama hakata või sõimama hakata, niimoodi ei jõua me ka mitte kuhugi ja see kohe kindlasti ei olnud minu eesmärk. Honorable Ferreira. härra proua Ferreira, palun. suur tänu, president, president Juncker härra Rensi, Itaalia eesistumine jääb meelde mitme algatusega, näiteks äh, pankade rekapitaliseerimine, pankade päästmise fond, äh, aga samas on eesistujal olnud ka piisavalt julgust, et äh, olulisi küsimusi tõstatada, näiteks rääkides eurost ja Euroopa projektist üldiselt. kõneldes majanduse ja tööhõive säilimisest peame mõtlema strateegilistele investeeringutele, avaliku sektori ja erasektori investeeringutele. eesistujamaa Itaalia tegeles nende küsimustega. Need küsimused olid Euroopa tulevikudiskussioonide tuumaks. Euroopa on samas äh, stagneerunud Euroopa eh, kodanikud on kaotanud usu Euroopa Liitu ja tegelikult me ei saanud sellist eh, eh, edasiminevat impulssi Itaalialt eesistumise ajal. aastaid on rakendatud kasinusmeetmed, mis on rahva vaesemaks muutnud. Junckeri komisjon on muidugi hakanud nendest küsimustest kõnelema, rääkides sellest, kuhu me peaksime liikuma, aga me ei ole veel äh, lõplikult ära otsustanud, mida tuleks teha. vähemalt oleme alustanud kõnelusi. Äh, me peame mõtlema ka, mida tuleb kollektiivselt liikmesriikidega koos teha, peame rääkima Euroopa Liidu ülesehitusest, institutsioonidest, ühisrahast. Läti kui eesistuja ilmselt äh, ei lase käsi rüppe õppe ja ei kaota aega. nõukogu peab äh, meie uut äh, tegevuskava edasi viima. muidugi Euroopal on vaja Itaaliat, on vaja lootust ja on vaja äh, otsida Euroopa hinge. ja see olekski minu poolt kõik, tänan. kolleeg Jan Kuiš, palun lubage mul kõigepealt Itaaliale nõukogu eesistumise lõpu puhul õnne soovida ja tänan ka härra Lensit selle eest, et Adria-Joonia mere strateegia algatati lõpuks neli Euroopa Liidu liikmesriiki Itaalia, Sloveenia, Kreeka eh, ja neli eh, piirkonna eh, riiki, kes ei kuulu Euroopa Liitu, on, on juba on, või loodavad väga palju sellest strateegiast ja nüüd loodetavasti Itaalia on ka järgmistel aastatel pühendunud strateegiale, sest kui seda ei tehta, siis strateegia lihtsalt ei rakendu Balkani piirkond äh, on väga lootusrikas selle strateegia suhtes ja ootame, et te aktiivselt aitate kaasa selle strateegia elluviimisele. suur tänu, järgmine kõneleja, kolleeg Forenza. suur tänu. Äh, mina teeksin ettepaneku, et äh, eemalduksime äh, puhtast retoorikast, mis on ainult suitsukate. ärgem imetlegem ennast, mõelgem kainelt, mis toimub. noortele on antud Erasmus, ajaloost mäletame Telemachost, aga kui me nüüd tagasi mõtleme, mida me täna kuulsime hommikul majanduskasv, millest rääkis härra Juncker, paindlikkus, jah, paindlikkus majandus ja, majanduskasvu ja stabiilsuspakti suhtes. aga me kuulsime ka vabakaubanduslepingust USA-ga, mis alahindab demokraatiat. selle tulemusel võivad eh, veelgi rohkem inimesi tööta jääda, paljude töökohad, tuhandete töökohad on niigi ebakindlad, vaatame, mis, mis toimub Kreekas, Itaalias, kuidas toimuvad streigid. meil ei ole mõtet rääkida Euroopast, kui äh, kavandatakse Kreeka väljumist Euroopa Liidust. mõelgem Euroopale ja eurole positiivsemalt. härra Lamassuur suur tänu, kõigepealt äh, tahaksin teid äh, tänada, härra president, ajaloolisel demonstratsioonil osalemise eest. Äh, suur tänu teile, härra Jean-Claude Juncker, ka heade sõnade eest, mis tulid südamest. nüüd nõukogu eesistujale. Teie ütlesite, et viimase kuue kuu jooksul olete te reforme läbi viinud Itaalias Äh, ja muidugi, meie valitsus võiks teie julgusest ainult äh, eeskuju võtta, aga need verbaalsed äh, aspiratsioonid tekitavad minus kahtlusi, muidugi. kui me räägime kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvest, siis äh, Euroopa Liidus on siiski kakskümmend viis miljardit maksmata arveid ja seetõttu ei saagi uut poliitikat algatada sel, äh, sel aastal. teiseks, äh, Vahemere kontroll. muidugi, me oleme uhked Mare Nostrumi ja Itaalia meremeeste üle, Triton tuli järgmise projektina, kuid sellel ei ole piisavalt rahalist katet selleks, et merehädalisi päästa ja rändepoliitikat ohjata. paljud asjad on lihtsalt edasi lükatud. suur aitäh, härra Lemassuur, teile on esitatud kaks sinise kaardi küsimust, kas te olete valmis vastama? promoid kõigepealt. kolmkümmend sekundit Open, palun. kas te nõustute minuga, et Itaalia eesistuja jääb meelde ainult kahe asja pärast? euro kukkus kokku ja Kreeka ja Itaalia on äh, peaaegu väljumas Euroopa Liidust ning LuxLeak skandaal. mis teie küsimus oli? järgmine küsimust, palun. Teie ütlesite, et Itaalia eesistumine äh, inspireerib teid, aga pettused ja röövimine, mis on nüüd täiesti selgelt esile tulnud, äh, poliitikud on seda viimastel aastatel rakendanud, äh, EXPO on maffia, Kala-, Kalabria maffia kontrolli all Eh, avaliku sektori raha on Veneetsias eh, kaduma läinud, eh, ka Roomas on maffia, mis teid inspireerib? suur aitäh! ma ütleksin kahele sõnavõtjale, et mina ei ole Euroopa föderalist. ja ma arvan, et see, mis toimus Kreekas, Luksemburgis viimase kuue kuu jooksul ei sõltu Euroopa Liidust ja ei sõltunud ka eh, Euroopa Liidu eesistujast Itaaliast. ja ma ütleksin ka, et eh, tõesti neid, eh, neid etteheiteid võib teha Itaalia poliitikutele, mitte siin parlamendis Itaalia peaministrile. tänan. Grazie Presidente, ma credo kolleeg Valtieri, palun. suur tänu. see, mida me kuulsime täna härra Junckerilt, on väga oluline. investeerimiskavad, paindlikkuskava, kõik see lähtus Itaalia eesistumisest ja sellega tulekski lõpetada Itaalia eesistumine ma arvan, et me peaksime nüüd juba eemalduma eh, kitsarinnalisest poliitikast, eh, nendest sõnavõttudest, mida me täna hommikul siin eh, saalis kuulsime. me peaksime palju kaugemale vaatama kui kuue aasta, kuuekuuline eesistumine no muidugi ma saan aru, et mõni kolleeg on mures, aga saavutused näitavad siiski seda, et meil on selged eeskirjad, mille järgi võib edasi minna ja saavutada paindlikkus järgnevatel aastatel, kui neid eeskirju täidetakse. ja ka meie kontinendi majandus võib sellest kasu saada. peaminister ja tema kolleegid keskendusid Euroopa parlamentaarsele demokraatiale, tahtsid seda tugevdada. me oleme näinud, et Pariisis tulid inimesed tänavale, aga see näitas, et Euroopa on midagi äh, enamat. see on Itaalia eesistumise pärand. härra Gualtieri, teile on esitatud sinise kaardi küsimus, kas te vastate? tahaksin teile meenutada, et sinine kaart annab parlamendiliikmetele võimaluse äh, oma kolleegile, kes äsja sõna võttis, küsimuse esitada, mitte alustada poleemikat. palun. Te kõnelesite konkreetsetest tulemustest. Äh, ma tean, et Itaalia võlg on suurenenud, ettevõtteid suletakse, äh, tööpuudus on suurenenud. kas te olete rääkinud kodanike, Itaalia kodanike ja ettevõtjatega? peaminister Renzi äh, rääkis meile Euroopast, aga Itaalias ei nähta Euroopat niimoodi. olukord on muutunud rahva jaoks liht-, keerulisemaks ja eriti viimase kuue kuu jooksul. suur tänu küsimuse eest me oleme ikkagi takerdunud sellesse oma rahva vaidlusesse. muidugi on halbu valikuid aastate jooksul tehtud ja kahjuks olete ka teie toetanud neid valitsusi, kes on halbu valikuid teinud. aga meie valitsus on suutnud olulisi muudatusi teha ja seda ka Euroopa tasandil. eks me hiljem näeme, kuidas need, neid uusi ettepanekuid hääletatakse, kuid me peame ka aru andma, millised on meie piirid. meil on uusi õigusaktide ettepanekuid, mis aitavad Euroopal kurssi muuta ja seda tuleb tunnistada. tänan. härra Fereli. suur tänu mina tahaksin ka härra Reisit tänada selle eest, mis tal õnnestus saavutada viimase kuue kuu jooksul. Teie kava oli väga pikk ja ambitsioonikas just sellisel perioodil, kui majanduskriis väga tõsiselt kogu läänemaailma puudutas. nüüd ähm, ma tahaksin ähm, rääkida kahest asjast, kus oleks võinud siiski palju rohkem ära teha. kõigepealt digitaalne ühisturg Kiefer Hofstadt nimetas seda täna, ja teine ülesanne ongi võib võib-olla kõige olulisem meie jaoks tulevikus, kliimaeesmärgid. Te olete suutnud madaldada neid eesmärke, mis olid palju kõrgemad ja mis võeti vastu siin parlamendis me ei tohi kaotada hoogu, me ei tohi unustada investeeringuid seda tuleb seadusandluses meeles pidada, samuti eh, on see tähtis meie ettevõtete ja kodanike huvides. härra Fedele, teile on sinise kaardi küsimus, kas te soovite vastata? palun. suur tänu. härra president ütles, et keskkonnaküsimustes oli eesistumine pettumust avaldav. kas on midagi kavandatud, et olukorda parandada? ma nüüd ei tea, kas te kuulsite küsimust? suur aitäh! mina olen alati valmis edasi minema, kui rohelist poliitikat on vaja edendada. mina kuulun nende hulka siin kojas, kes usub rohelisse tulevikku, mis on kasulik meie tööstusele, majandusele ja töökohtadele. me ei räägi siin komisjoni töökavast praegu. vaatame praegu, mida on Itaalia eesistumise ajal tehtud ja selles suhtes arvan, et palju rohkem oleks võinud teha arvestades nüüd uut parlamenti, uut komisjoni Äh, ja finantskriisi mm, tuleb tõsiselt tööd teha. Äh, ma arvan, et meil ei ole praegu vabandusi vähemaks. kolleeg Kardini, suur aitäh. selge on see, et vaatamata inimeste heale tahtele ei ole eriti palju entusiasmi. ma arvan, et me oleme lootnud millelegi konkreetsemale. me oleme siin juba täiesti äh, harjunud sellega, Itaalia, et Itaalia puhul on tegemist konkreetsemate küsimustega. hea küll, äh, kuulasime äh, väga uhket eesistumist sissejuhatavat kõnet see oleks no, olnud nagu krediit, oleks olnud hea impulss, aga äh, väga palju on läinud aja jooksul kaduma, nüüd teeme kokkuvõtteid, me oleksime siiski soovinud kuulata midagi, mis oleks võimaldanud meil ka omavahel asju arutada seda just sageli ei juhtu ja mulle tundub küll, et Itaalia eesistumine ei ole eriti silmapaistev olnud tulemustelt pooles oli mitmeid möödalaskmisi, millest tuleb nüüd üle saada, tuleb parandada paljusid äh, asju, me ootasime ehk veidi rohkem majanduskasvu ja, ja rohkem üldse majanduselt, Te muidugi rääkisite üldiselt nendest küsimustest, aga ei, te ei viidanud, mida peaks eh, Tritoniga ette võtma, mida peaks eh, Euroopa Liit ISISe vastu tegema, eh, mida teha stabiilsuspaktiga, väga palju küsimusi oleks võinud veel tõstata, hea küll. alustati Telemahosest, kuid äh, Ehm, et ehm, müüdid on ainult metafooriks, peame ikkagi mõtlema, mis järgmise kuu, kuue kuu jooksul edasi saab. mina saan ainult ühe sinise kaardi küsimuse võimaluse anda, sest meil on aeg piiratud. palun kulutage see aeg, mis teile antakse, küsimuse ütlamiseks, palun. Espresso tahaksin esitada küsimuse kolleeg Radinile. kuuleme siin ikka ja jälle, et Euroopasse tuleb majanduskasv tagasi tuua, aga Junckeri plaanist see välja ei tule. kuldne reegel peaks olema eh, otsesed investeeringud ja eh, muidugi meil ei ole siin sellest pikalt võimalus rääkida, kuid see on tähtis. viimase kuue kuu jooksul oleks pidanud seda rääkima. proua Gardini, mina arvan, et ähm, me tegelikult oleme ühel meelel. mul on hea meel, et Itaalia kui eesistuja tegi koostööd president Junckeriga aga eh, me olime kõigist nendest küsimustest juba eh, Rahvapartei kongressil Dublinist rääkinud. Itaalias eh, neid küsimusi enam päevakorda ei võetud, lihtsalt mul ei olegi muud öelda, tänan. härra Laitrit, palun. suur tänu, härra president, härra peaminister. tõesti, te astusite eesistumisperioodi, et tormilistel perioodidel tuul puhus ja seal, kus tuul puhub, siis on seal kahte, inimesed reageerivad kahte moodi, mõned äh, istuvad kodus ja teised tõmbavad tuu-, purjed pingule. mulle tundus, et teie üritasite neid purjeid pingule tõmmata, aga isegi kui tuul oli kõva, oli väga raske juhtida Euroopa Liitu nii nagu soovisite, teil oli tõesti väga palju ränka tööd vaja ära teha ja ma nägin, kui palju ränka tööd te tegite. mina pidasin läbirääkimisi ülisuurte raskeveokite üle ja tõesti, meil õnnestus raske tööga mõistlik lahendus leida, lahendus, millega kõik on rahul. see on tõesti väga hea, väga hea, et Itaalia eesistumise ajal see ära tehti, sellepärast ma ei saa aru nendest kolleegidest, kes absoluutselt ei võtnud osa sellest tööst, kes alati on kõige vastu kes seal vasakul pool üleval istuvad ja teile kogu aeg edasi e-, ette heidavad, et te mitte midagi ära ei tee. see minu arvates on see kahetsusväärne ja kahekeelne. aitäh ja järgmisena kolleeg Vikström president Juncker, statsminister. aitäh, äh, president härra Juncker, härra peaminister. ma tahaksin kasutada võimalust ja tänada eesistujamaad Itaaliat suurepärase töö eest erinevates valdkondades. Äh, arvestades seda, mis Prantsusmaal viimastel päevadel on juhtunud, äh, on minu arvates mõttetu paljudest asjadest rääkida aga ma arvan, et meie Euroopa Liidu jõud peitub selles, et me suudame vastu astuda tohutu suurtele väljakutsetele, aga ka väga üksikasjalistele küsimustele. mina olen Euroopa kaubamärgi raportöör ja ma olen aastaid teinud koostööd väga paljude diplomaatide esindajatega ja härra Rensi, ma tahaksin teid tänada. tänu teie tööle me jõuame ilmselt peatselt selles küsimuses kokkuleppele me peame tugevdama kodanike Euroopat äh, me nägime, kuidas inimesed Pariisis kokku tulid, nüüd on meie kord kaitsta vabadust, sõnavabadust, avatust, läbipaistvust, ma arvan, et äh, põhiõigused on Euroopa nurgakiviks ning ma usun, et me peame tõepoolest äh, kaitsma palju jõulisemalt kõike, millesse usume. ja nüüd härra De Grandes aitäh, äh, president. mina mõistan, miks inimesed Itaalia eesistumistest nii hästi kõnelevad äh, tänasel päeval, kui me asju kokku võtame. majanduslikust äh, vaatevinklist on asjad üsna hästi, me oleme näinud, et majanduskasv on hakanud vaikselt taastuma, koostöö on Äh, toimima hakanud, äh, vähemalt äh, minu enda kodumaal Hispaanias Junckeri kava on aluseks edukamale tulevikule. me oleme saavutanud kokkuleppe ühtse Euroopa taeva osas, välispoliitikas oleme keskendunud sellele, kuidas it-, Ukraina kriis kõik mõjutas viimaste päevade terrorirünnakud on näidanud samuti, et me peame tugevdama vabadusel, rahul ja turvalisusel rajane, la, rajanevat ala. ma arvan, et prioriteetsena peame tegelema ka broneeringu info teemaga. me peame hoolitsema selle eest, et oleks tagatud vabadus ja Äh, selleks peame sukelduma ka turvalisust ja julgeolekust. julgeolek ja turvalisus on samuti põhiõigused ning need on äärmiselt olulised, kui me tahame kõiki oma vabadusi Euroopas kasutada. aitäh ja proua Šehnalova järgmisena. Äh, aitäh, president, kolleegid. Itaalia võttis eesistumise üle ajal, kui Euroopa Liidu institutsioonides toimusid muutused. meil on uus parlamendi koosseis, uus komisjoni koosseis Äh, uued juhid Euroopa Liidus eesistujamaa tuli selle üleminekuga üsna hästi toime, äh, suutes teha tööd nii iseenda prioriteetide kallal kui ka jätkates lõpetamata tööd. Äh, näiteks äh, mis puudutab e-kõnesid, neid uusi hädaabikõnesid, siis minul endal oli võimalus eesistujamaaga selles vallas koostööd teha. meie koostöö oli väga konstruktiivne ning tänu Itaaliale õnnestus meil saavutada kokkulepe parlamendi ja liikmesriikide vahel. see kokkulepe on kasulik Euroopa rahvale ja Euroopa liiklusohutusele. ja seetõttu tahaksin kasutada võimalust, härra peaminister, ning tänada teid ja teie kolleege aitäh, proua Gabriel järgmisena. aitäh, president, härra peaminister, Euroopa Komisjoni president selle eesistumise lõppumisel võime teid tänada, institutsioonides toimusid üleminekud väga edukalt, komisjoni koosseisud olid oma demokraatlik, demokraatia vaadetes üsna erinevad, aga tuleksin nüüd tagasi nelja prioriteedi juurde. kõigepealt tervitan Äh, seda, et rändeküsimuses äh, langetati olulisi otsuseid ja et sõlmiti kokkulepped Põhja-Aafrika riikidega. meil on vaja suuremat sünergiat välispoliitika ja rändepoliitika vahel, see on õige suund, milles tuleb liituda, meil on vaja tõelist diplomaatiat rändeküsimustes äh, mis puudutab Triitonit, sellesse suhtun natuke kõhklevamalt mis puudutab äh, vabadusel, julgeolekul ja turvalisusel rajanevat ala, siis ma tõden, et äh, Schengeni uksed on endiselt Bulgaariale ja Rumeeniale suletud, kuigi me oleme kõik tehnilised tingimused täitnud Äh, kolmandaks äh, olime tunnistajaks sellele, mis juhtus South Streamiga. Äh, energiapoliitika peaks olema ka regionaalse integratsiooni vahend, mis võimaldab liikmesriikides, sealhulgas ka Bulgaarial, jätkata Euroopa projekti toetamist, saada Euroopa Liidust kõigil kasu ja seetõttu tervitan seda, et Itaalia tahab kutsuda kokku, kutsus novembris kokku Euromedi riikide ministrite konverentsi aga mul on kahju, et Itaalia eesistumise ajal me ei saavutanud edu meeste ja naiste võrdsuse küsimuses, naiste osakoht äriühingute juhtkonnas, sellest on kahju, aga aitäh muu tehtu eest. härra Tarabella järgmisena äh, härra peaminister Rensin, nagu härra Juncker rõhutas, teil õnnestus saavutada kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve osas kokkulepe ja samuti tahate te uuesti käivitada majandust ja töökohtade loomist. Teie eesistumine aga oleks olnud parem, kui kaks asja ei oleks teid takistanud. kõigepealt ajakava, teie eesistumine langes ajale, kui institutsioonid oma koosseisu uuendasid Äh, no härra Juncker sai ametisse alles esimesel novembril ja seega teie õigusloomealane tegevus oli pärsitud. teine puudus, sellega on kokku puutunud kõik teise poolaasta eesistujad, nende töö algab suvel äh, põhimõtteliselt kahe kuu jooksul juulis, äh, augustis suurt midagi ei toimu ja Äh, võib-olla peaks äh, alustama eesistumist esimesel veebruaril ja esimesel augustil äh, selleks, et need suvekuusid paremini jagada. härra Salini järgmisena. härra president, mina olen Euroopa Parlamendis esimest korda ja kuulates seda arutelu, äh, on mulle jäänud mulje, et äh, paljusid asju tuleks öeldud ükskõik mida, vaatamata sellele, mida teie oma sõnavõtus ütlesite. Äh, sõltumata sellest, mida te olete teinud või ei ole teinud ja see on üsnagi kurb. jah, Itaalia eesistumist võib mitmest vaatevinklist kritiseerida, aga tõepoolest, ähm, me võime rääkida siin investeeringute kavast, ähm, kolmsada miljardit on eraldatud ähm, ja olukord oleks palju hullem, kui meil seda raha ei oleks. Äh, ma arvan, et äh, et täiesti põhjendamatult, täiesti põhjusega on juhitud tähelepanu ka siis nendele kohustustele, mida ei ole suudetud täita. aga jälle ikkagi ma arvan, et see summa on väga oluline, me peame need investeeringud käivitama, me peame näiteks investeerima oma raudteedesse Äh, nii et, et äh, tööd, mis meil ees seisab, on väga palju, meil on väga palju teha selleks, et Euroopat üles ehitada, me ei peaks siin ainult kõnelema, me peaksime andma oma panuse Euroopa tõelisse majandusarengusse, sellest saavad kasu inimesed ja paraku siin saalis täna väga palju rahvast ei ole ja see on sageli niimoodi. inimesed alati kritiseerivad meid selle eest ja täiesti põhjendatult. aga me peame ka aru saama sellest, et meil on äh, olemas äh, selge siht, kuidas oma poliitikat ellu viia ning äh, me peame arvestama sellega, et meie ühiskond põhineb kristlikel väärtustel, neid väärtusi on rünnatud ja me peame neid kaitsma. härra Salini, teile on esitatud sinise kaardi küsimus, kas olete valmis vastama? aitäh ma kolmandat korda juba tõstsin sinise kaardi, aga te ei andnud mulle varem sõna. tahaksin härra Salinilt küsida, teie olete uus saadik siin, aga te olete erakonnast, mis toetab väga tugevalt stabiilsus- ja majanduskasvu pakti. selle kuue kuu jooksul ei ole härra Rensil õnnestunud muuta SKT-d ja äh, fiskaallepet. kas te tõesti usute, et itaallased lepivad selle koormaga, mida nad peavad kandma? kas teie arvates on olukord jätkusuutlik? härra Salini, teil on võimalus vastata. aitäh. mina olen osalenud poliitikas äh, kohalikul tasandil ning mul on, minu kogemus näitab, et majanduskasvu ja stabiilsuskasvu pakti mõju Ehm, mõjutab olukorda ainult siis, kui ei ole mingeid alternatiive olukorra lahendamiseks. sellega me tegeleme muide ka täna pärastlõunal. me oleme palunud, et ei tohiks mööda hiilida majanduskasvu ja stabiilsuspaktist, vaid seda tuleks restruktureerida selleks, et see oma eh, otstarvet paremini täidaks. aitäh. aitäh tahaksin öelda seda, et parlamendi president otsustab, kas ta lubab sinise kaardi küsimuse esitada või ei. ja kuna teie fraktsioon äh, oli juba saanud üsna palju sinise kaardi küsimusi esitada, siis ei andnud ma teile võimalust esim-, eelnevatele küsimust, kõnelejatele küsimust esitada ja nüüd härra Tanti Äh, aitäh, aitäh, president, äh, peaminister, härra Juncker. Äh, kuus kuud Itaalia eesistumist on lõppenud ja tegemist oli ähm, olulise hetkega Euroopa poliitikas. meil on nüüd arukas paindlikkus, meil on investeeringud majanduskasvu, see kõik on nüüd osaks Euroopa tegevuskavast Vahemere regioonis meil ei ole nüüd enam ainult Itaalia laevad, ka teiste Euroopa riikide laevad, nii et, et olukord on muutunud, poliitiline maastik on muutunud ja mitte ainult valimiste tõttu, vaid äh, ka seetõttu, et Itaalia eesistujamaana on väga otsustavalt tegutsenud. aga need protsessid peavad jätkuma. meil on vaja sellist Euroopa Liitu, mida maailmas rohkem austatakse ja kus majanduskasv tugineb reaalmajandusele. viimase paari päeva jooksul oleme jällegi pidanud nägema, äh, kuidas edasi saab liikuda ainult rohkem Euroopaga, niimoodi saame vastu astuda eelseisvate aastate väljakutsetele äh, härra president, see, mille tunnistajaks me kõik olime pühapäeval, kus Euroopa liidrid ühiselt äh, marssisid Pariisi tänavatel äh,, Äh, see peab leidma kajastamist ka poliitikas, ka poliitikas me peame tegutsema ühiselt, meil ei ole vaja kõnelda, meil on vaja tegutseda. härra Tsala järgmisena, palun. kolleegid kui me hindame Itaalia eesistumist, siis ärgem unustagem, et äh, viimased kuus kuud olid ilmselt väga keerulised just nimelt välispoliitika vaatevinklist. Venemaa agressioonist Ukrainas, islamiriigi tekkimiseni Iraagis ja Süürias, äh, kõik need sündmused on mõjutanud Euroopa julgeolekukeskkonda. Itaalia juhtimisel on Euroopa suutnud üsna hästi reageerida, me oleme kehtestanud äh, tugevad sanktsioonid Venemaa poolsele rahvusvahelise õiguse rikkumisele. tegemist on ajaloolise saavutusega meie ühises välispoliitikas. lõunapoolsetes naaberriikides on paljud Euroopa liikmesriigid, sealhulgas ka Itaalia, liitunud rahvusvahelise koalitsiooniga ISISe vastu, et peatada tema sõjalist edasiliikumist Äh, Itaalia on juhtinud ka äh, Euroopa reaktsiooni äh, pagulaste kriisile Vahemerel, Tritoni operatsiooni ja te võite rahuldusega tõdeda, et nii ida pool kui ka lõuna pool on olukord praegu palju stabiilsem kui suvel. me oleme toime pidanud tulema kõige hullemate stsenaariumitega ja selle eest väärib Itaalia tunnustust ja nüüd läheme vaba mikrofoni vooru juurde viieks minutiks. väga paljud inimesed on sõna soovinud, aga ma paluksin, et need inimesed, kes esimest korda sõna äh, palunud, need saavad sõna ja härra Juureh kõigepealt, palun. aitäh, president. eile ja täna kuulsime palju ilusaid sõnu Euroopa solidaarsusest. aga kui meie talunikud vajasid solidaarsust, siis kui neid tabas Venemaa embargo, siis ei olnud solidaarsusest haisugi. just nimelt sellistes olukordades kus liikmesriigid äh, rahumeelselt meie julgeolekut toetavad, just nimelt sellistes olukordades peame me olema solidaarsed. tulevikus, kui me hindame eesistujamaa tegevust, peame olema valmis aitama meie äh, aitama oma sõpru ja neile suhtes lojaalsust üles näitama. proua Costa järgmisena. aitäh, president, aitäh peaminister Rensile. ma arvan, et Itaalia eesistumine on äh, olnud äh, poliitilises kontekstis äärmiselt oluline näiteks Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia elluviimisel ja institutsioonides toimuvate muutuste teostamisel me oleme kokku pannud investeeringute plaani, millele härra Juncker just viitas ja seda suuresti tänu Itaalia äh, toetusele me oleme suurendanud ka paindlikkust, oleme eraldanud vahendeid äh, kultuurile, haridusele ja audiovisuaalsektorile, see on igati tervitatav ja ma tõesti tervitan kõike seda, mis kultuurivaldkonnas on teinud, tehtud, sellepärast et tegemist on väga oluliste valdkondadega ja teie olete asjade edendamiseks siin väga palju ära teinud. ma arvan, et te olete saavutanud suuri asju ja haridus on kindlasti üks investeeringute kava viiest prioriteedist ja haridus väärib sellist tähelepanu. on äärmiselt oluline, et Eh, see rõhuasetus, mis on pandud innovatsioonile, ettevõtlusele, eh, saaks keskse koha Euroopa tegevuses. niimoodi suudaksime ligi meelitada rohkem investeeringuid ning eh, levitada meie kultuuripärandit, niimoodi saaksime edendada kultuuriturismi ning luua Äh, rohkem majandusarengut ja see on kõik kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias olulisel kohal äh,. proua Paloma Lopez Pemejo järgmisena. aitäh, president. Äh, tere kõigile. Itaalia eesistumise ajal äh, kõneldi väga palju Euroopa identiteedist Äh, see identiteet äh, koosneb Euroopa sotsiaalsest mudelist, mis muuhulgas äh, rajaneb sotsiaalsele dialoogile ning kollektiivsete läbirääkimiste olulisusele tasakaal on vajalik töötajate õiguste ja tööseadusandluse vahel. samas Itaalia eesistumise ajal me olime tunnistajaks reformi ettepanekutele, mis lammutaksid sotsiaalse ja töökaitse. Itaalias on see samuti juhtumas, täpselt nagu on sama asi juhtunud Hispaanias ja mitmetes teistes riikides me ei eh, garanteeri mitte töökohti ja majanduskasvu. meie jaoks Junckeri plaanis erilist lootust ei ole, te rääkisite Odüsseiast, äh, aga Odüsseias on ka selline tegelane nagu Penelope, Äh, naine, kes äh, kangast äh, koobja lahti harutab selleks, et säilitada seda, mida Odysseus on saavutanud. Teie oma poliitikaga harutate lahti Euroopa sotsiaalse kanga. Te aitate Euroopal oma identiteeti kaotada, sedasama identiteeti, millest me nii palju räägime. jumal tänatud, et asjad hakkavad nüüd muutuma ja meil tuleb uus eesistujamaa, kellele me kõike head soovime. aitäh, härra Castaldo, järgmisena aitäh, president. Äh, härra Rensi, täna äh, äh, rääkisite te sürrealistlikku juttu sürrealistlikus õhkkonnas Te rääkisite sellest, et majanduskasv peab edenda-, suurenema, te rääkisite Euroopa visioonist, aga mis on juhtunud, kas äh, on tulnud eurovõlakirjad, kas me oleme näinud neid miljardeid, millest äh, komisjoni president räägib, kas Eh, kas eh, kogu Euroopa mandril on eh, lubatud kehtestada miinimumpalk, kas me oleme näinud mingeid algatusi, millega parandatakse inimeste elatustaset ja sotsiaalpoliitikat? minu põlvkond Itaalias ja paljudes teistes riikides ootavad kõike seda. inimesed on lõhenenud, tööpuudus laastab Euroopat ja eriti Euroopa noori. me Äh, noored on jäetud täiesti tähelepanuta. aga teie siin räägite mingitest saavutustest, tegelikult see, mida te teete, ei kanna vilja. Äh, äh, väga palju on Euroopas selliseid inimesi, kes leiavad, põhja pool tõesti on areng, seal on sotsiaalne riik, aga lõuna pool ei ole mitte midagi, ettevõtted lihtsalt panevad uksed kinni, supermarketid on tühjad põllumeestel pole võimalik äh, tegutseda, äh, inimestelt on julgus ja lootus ära võetud, näiteks Itaalias on see juhtumas. härra Borghezio järgmisena. aitäh, president. Äh, härra Rensi, te lubasite palju asju VKE-dele ja tõepoolest mõned äh, lubadused te ka täitsite. Te püüdsite oma isa firmat äh, riigi rahaga päästa äh, samas teised Itaalia väikeettevõtted on lihtsalt soovit-, sooritanud enesetappe, sest nad on lootuse kaotanud. iga päev kuuleme me siin ettevõtlusest, ärimeestest, Äh, kõik, kõik tahavad oma ettevõtteid päästa. Äh, äh, härra Renzi, te olete ju endiselt Itaalia peaminister, kas te lõpetate inimeste lollitamise ja teete ka midagi selleks, et töökohti päästa? kas te lahendate noorte tööpuuduse probleemi, kas te teete ka teiste heaks seda, mida tegite oma isa ettevõtte heaks, mis muidu oleks pankrotti läinud? ning äh, probleeme ei ole ju ainult Itaalias ähm, ja nüüd äh, annamegi siis äh, võimaluse Itaalia peaministrile härra Renzile vastata. aitäh, president Äh, selles arutelus on kolm peamist teemat. Äh, kõigepealt äh, see, kuidas tehniliselt tõlgendada seda, mida me oma eesistumise ajal saavutasime. ma olen tänulik Euroopa Parlamendi saadikutele, kes juhtisid tähelepanu mitmetele asjadele, mida mina oma sõnavõtus konkreetselt ei maininud mul on igatahes väga hea meel, et te neid asju mulle meelde tuletasite, ma olen väga tänulik kõigi positiivsete kommentaaride eest, samuti konstruktiivse kriitika eest samuti tahaksin äh, kogu südamest öelda, et ma olen tänulik härra Verhofstadtile, Verhofstadtile selle konstruktiivse kriitika eest, mida ta tegi. jah, tõepoolest ähm, äh, meil ei õnnestunud kõigis valdkondades edusamme saavutada, me tegime telekommunikatsiooni vallas suuri jõupingutusi, aga lõpule me nende jõupingutustega ei jõudnud, sest me äh, me üritasime väga palju midagi ära teha, meil oli väga palju kohtumisi töörühmades, nõukogus, me arutasime seda teemat väga põhjalikult. meil toimusid Milanos ministritevahelised kokku, kohtumised, meil oli kaks dokumendi eelnõud, jah, me tegime mõned sammud edasi, aga meil ei õnnestunud telekommunikatsioonipaketi kõiki aspekte lahendada, kuigi me lootsime, et meil õnnestub sellega oma eesistumise ajal ühele poole saada Äh, niisiis äh, äh, kuigi jah, meil selles valdkonnas ei õnnestunud saavutada seda, mida me oleksime soovinud, me siiski suutsime natukenegi edasi liikuda. ega, aga me ei saa öelda jah, et töö oleks lõpetatud, see asi jäi Itaalial lõpetamata, aga see ei tähenda, et me ei üritanud anda endast parimat, et teha kõik, mis meie võimuses aga me peame alati tegutsema võimalikkuse piires. järgmiseks tahaksin ma öelda seda, et loomulikult äh, me oleme pärit erinevatest Euroopa liikmesriikidest ning meil äh, toimuvad eesistumiste lõpus alati ka poliitilised arutelud, me ei räägi ainult Euroopa poliitikast, vaid ka oma poliitikast. see üleminekuperiood, mille ajal meie eesistumine toimus, oli keeruline Äh, sellepärast et äh, Ita-, Itaalias toimusid samuti suured muutused, äh, muutused toimusid Euroopa Liidu instit-, institutsioonides, aga meil on olnud tehnokraatide valitsusi, poliitikute valitsusi, need kõik on üksteisele jär-, järgnenud, aga minu arvates on üllatav kuulda sind erinevatelt inimestelt, erinevate poliitiliste vaadetega inimestelt üsna palju negatiivseid kommentaare Äh, minu riigi kohta. ma arvan, et härra Tajani, teie olete olnud nii parlamendis kui ka oma, äh, meie, meie parlamendis, te teate väga hästi oma kogemustest, et paljud Euroopa äh, poliitikud on andnud suure panuse Itaalia poliitikasse, jah, tõsi on see, et me, meil on väga suur puudujääk, aga Äh, samas ma tahaksin öelda, et äh, me tegutseme ja kui ma kuulen äh, siin opositsiooni esindajate sõnu, siis jah, meil on tõesti olnud majanduslangus, aga Itaalia peredel on säästud nende säästud on kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast kahe tuhande neljateistkümnenda aastani kolm koma viielt protsendilt kolme koma üheksa protsendini kasvanud. nii et, et ja ma tõesti vabandan, et ma siin Euroopa Parlamendis räägin Itaalia siseriiklikust poliitikast, aga inimesed on tõesti mures, nad keskenduvad oma säästudele, aga äh, neile saadetakse väljastpoolt sõnumeid, mis inimesi muretsema panevad. Äh, probleem ei ole säästumeetmetes, probleem ei ole kultuuris äh, probleem on selles, et inimesed on mures tuleviku pärast, nad kardavad, et tulevik on täis kartusi ning just nimelt seetõttu Eh, inimesed on hakanud võib-olla ka rohkem säästma, eh, sellepärast et eh, inimesed Itaalias lihtsalt kardavad, nad säästavad raha selle asemel, et seda kulutada, sest nad lihtsalt kardavad. väga raske on teid veenda, et tegelikkus ei ole selline nagu see, millele teie viitate. Te rääkisite ka korruptsioonist Itaalias. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal arutas ähm, Itaalia parlament valitsuse ettepanekuid äh, just nimelt selles küsimuses. ning ühehäälselt äh, võeti vastu äh, otsuse Ansari kantonile anda korruptsioonivastase võitlemise ministri portfell. nii et, et tema hakkab tegelema just nimelt selliste asjade uurimisega, samuti ka EXPO küsimusega ning teiste küsimustega. seega äh, võimalik on äh, seaduse piires Itaalias tegutseda. Äh, minu jaoks oleks, on äärmiselt oluline lõhut-, rõhutada just nimelt sellist positiivset arengut ja ma tõesti vabandan, et ma niivõrd palju räägin siseriiklikust poliitikast siin Euroopa Parlamendis aga kui mind erinevates asjades süü-, süüdistatakse ja tänases arutelus on väga palju keskendunud eh, Itaalia sisepoliitikale, siis ma kindlasti pean sellele kriitikale vastama ja rõhutama neid probleeme, mis meil on olnud ning seda kibedust, mida Euroopa Liidu kodanikud tunnevad, kui nad näevad, et siin täiskogu saalis nii palju inimesi just ei ole Eh, mul on eh, vähemalt eh, hea meel selle üle, et härra Salvini oli siin ja on jäänud ka siia pärast seda, kui ta, mis ta ütles selle tühja täiskogu saali kohta. ma tahan öelda ka seda, et Euroopa institutsioonid on aastaid mänginud Euroopa tasandil toimuvates aruteludes väga olulist rolli ning äh, kui toimuvad järgmised Euroopa Parlamendi valimised ja härra Salvini äh, selles kampaanias osaleb, siis on kodanikel väga kerge öelda, küsime siis äh, talt, mida ta tegi, küsime talt, mida ta Euroopa heaks tegi selle aja jooksul, kui ta oli Euroopa Parlamendis ja kui seda mina saan omalt poolt öelda, et mina olen väga palju teinud Euroopa heaks, ma ei ole Itaalia eesistumise ajal ühtegi jõupingutust säästnud ja ma arvan, härra Salvini, et kui, loodan, et kui teil tuleb aeg aru anda, aruande, te saate sedasama öelda ning äh, siin äh, räägiti sellest, et Schengeni lepped tuleb uuesti läbi vaadata või isegi peatada. Äh, proua Le Pen on sellele korduvalt viitanud. ta on sellest kõnelenud pressikonverentsil ning mina tahaksin öelda, et Itaalia Äh, siseminister on öelnud, et Schengeni äh, peatamine tähendaks Euroopa lõppu. Itaalia on äh, selle vastu niisiis, te, härra Salvini, te üritate vasakpoolseid õõnestada, aga te ei, see ei tule teil välja meil on väga selge nägemus, väga selge nägemus ning me saame aru, et valitseb suur lõhe eh, demagoogia ja reaalsuse vahel ning me peame investeerima Euroopasse, me peame me peame keskenduma positiivsele tulevikule ja mitte hirmule ning äh, tahaksin sellises positiivses äh, toonis ka lõpetada. tõepoolest, Itaalias oleme me silmitsi seisnud väga paljude probleemidega, aga me oleme suutnud nendega toime tulla ning äh, me tahame, et meie tulevik oleks sama suurepärane, nagu on olnud meie minevik ning äh, ma usun, et need, kes hirmu külvavad, leiavad valimistel, et nemad ei ole mitte need, äh, kes võitjaks jäävad. Äh, UKIP-i esindajad kurdavad, et mina kõnelesin siin, siin Äh, jõhkarditest ja mitte intellektuaalidest. Äh, mina leian, et ähm, äh, mitte keegi minu kodumaal ei peaks mind barbariks, nii et, et minu arvates on täiesti vajalik, et me kõik suudaksime säästumeetmetest äh, ühiselt jagu saada, me ei pea äh, investeerima mitte hirmu, vaid edusse ja oma laste tulevikku, me peame äh, investeerima Euroopasse, mis ei olegi määr, miraaž või mälestus, me peame keskenduma sellisele Euroopale, mis on meie kodanike igapäevaelu keskmes, meie kodanikud tahavad uskuda homsesse, tahavad uskuda tulevikku, nad ei taha elada hirmus, nad ei taha elada mures selle üle, mis maailmas toimub, nad tahavad eh, elada eh, kindlustundega, jah, ma saan aru, et maailmas on ka hirm aga ma tahan, et Euroopa tõuseks kõrgemale hirmust ja ohtudest ja Euroopa on suurem, Euroopa väärtused on tugevad ja me suudame üle saada igast rünnakust, mis meie vastu on suunatud. seda ma usun ja sellesse peate uskuma ka teie. niisiis, meie tulevik sõltub meie pühendumusest, meie kõigi pühendumusest, me peame suutma äh, olla oma ülesannete kõrgusel, me peame vaatama taeva ja tähtede poole äh, ja juhinduma sellest, kui me Euroopa Liitu juhime, aitäh. Grazie, grazie, signor presidente. aitäh, härra Rensi, härra peaminister. suur tänu Itaaliale kui eesistujariigile tehtud töö eest viimastel kuudel. palju õnne Itaaliale riigile, mille kodanikuks olen ka mina, tegemist on Euroopa Liidu asutajariigiga ja nüüd annaksin sõna komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile. härra president, selle debati lõpetuseks tahaksin veel kord äh, avaldada austust Itaalia valitsusele, Itaaliale kui eesistujale, nõukogu eesistujale tänada äh, suurepärase töö eest. ma arvan, et me ei pea siin ainult Itaalia teemadele keskenduma, me oleme Euroopa Parlamendis ja äh, kui <laughs> hakatakse teiste riikide poliitikasse äh, sekkuma, siis ma lihtsalt panen suu kinni. Juncker, la discussione. aitäh, härra Juncker.